Ladies and gentlemen, can you take your seats possibly? daamid ja härrad, kas võtaksite palun istet? kui soovite koosolekul osaleda. Thank you very much. This is an opportunity for us to have a hearing. täna toimub kuulamine ja me räägime TTIP, TTIP-st ehk siis ähm, lepingust Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ning avalikest hangetest ja võimalustest nii Ameerika Ühendriikidele kui ka Euroopa Liidule. tervitan siin meie külalisi ja ka neid, kes meid internetis vaatavad läbirääkimised TTIP osas on väga olulise tähtsusega äh, siseturukomisjonile, sest me tegeleme nii standardimise kui ka hangetega, hangetest räägimegi täna. esimene kahe komisjoni kohtumine ja tervitan siin härra Langet, toimus eelmise aasta veebruarikuus siis rääkisime me tarbija küsimustest, normidest ja otsustasime rääkida hangetest hiljem ja nendest me räägimegi täna. on komisjoni dokumendid ka tekstiili masina valdkonnas ning tarbijaküsimustes normide osas on juba olemas, mina juhatan siis täna esimest koosoleku osa on ja härra Lange kaubanduskomisjonist võtab üle teise poole. härra Lange, palun. suur aitäh, proua esimees. jah, nüüd on mikrofon sees kallid kolleegid, proua esimees, hanked on osa TTIP läbirääkimistest ja see on üks põhimõttelisi teemasid. Euroopa Liiduna soovime meie, et meie ettevõtetel oleks ligipääs hangetele ka Ameerika Ühendriikides, kaksteist protsenti SKT-st Ameerika Ühendriikidest tuleb just nimelt hangetest ja me teame, et meil on siin Buy America akt ja ka teised ning äh, sellega on Euroopa Liidu ettevõtted äh, välja jäetud äh, hangetest Ameerika Ühendriikides. tegemist on väga asjakohase teemaga, pühapäeval tuleb minu kodulinna Hannoveri president Obama ja võib-olla siis annab tema külaskäik uut hoogu meie läbirääkimistele. siiamaani ei ole läbirääkimised kuigi tempokalt edasi liikunud. kuid seda uut hoogu on vaja, kui me soovime, et Obama valitsemise ajal heaks kiidetaks TTIP. nii et läbirääkimisprotsess käib ja selles kontekstis on ka väga asjakohane, et me räägime täna hangetest. esimest osa meie kuulamisest juhatab proua Ford ja räägime siis pigemini Euroopa Liidu hangete turust, pigemini Euroopa Liidu sisestest küsimustest. kuulamise teises osas räägime rohkem läbirääkimistest. ning ligipääsust avalikele hangetele Ameerika Ühendriikides ja räägime ka mittediskrimineerimisest ja läbipaistvusest. kõik peaks korras olema. eksperdid on kohal. meil on siin tagatud ka sooline võrdsus. suur aitäh! suur tänu kõigepealt ähm, Philippe Citroen, kes on siin esindamas Euroopa raudteetööstust, edasi proua Qingchen, kes ähm, esindab laevandust ja Etukist ähm, härra Basso. igalühel umbes seitse minutit ja üritame kõneajast kinni pidada. härra Citroen, palun Merci, madame le president. suur tänu, proua esimees, suur aitäh IMCO ja INTA komisjonidele küllakutse eest, ma olen valmistanud ette slaidid inglise keeles ja räägin siis peagi ka inglise keeles edasi, aga tahaksin sissejuhatused ja prantsuse keeles. slaidid on ekraanil minu selja taga ja ma ei näe neid TTIP üle käivad läbirääkimised on meie jaoks erilise tähtsusega. UNIFE-sse kuuluvatest ähm, ettevõtetest paljud äh, sellega tegelevad, paluks järgmise slaidi. UNIFE liikmetest paljud on äh, tegevad ka Ameerika turul. nagu te slaidilt näete, siis on hetkel meie käes kaheksakümmend neli protsenti Euroopa Liidu turust ja me toodame kogu raudteetoodangust maailmas nelikümmend kuus protsenti. siin näete nüüd slaidil kõiki neid ettevõtteid, kes on tegevad ka Ameerika Ühendriikides. ja järgmisel slaidil te näete siis äh, nii-öelda kasvavat turgu. nagu te näete, siis Ameerika Ühendriikide raudteetööstust puudutav turg peaks kasvama umbes kolme protsendi võrra, kakskümmend kaks miljardit eh, USA dollarit. ja nii et vastavalt äh, ennustustele Ameerika Ühendriikide turgude osas siis on tegemist väga olulise turguga. on olnud väga suuri probleeme Ameerika Ühendriikide turgudel, kuid samas äh, kauba, kaubaveo osas on tegemist siiski endiselt väga tähtsa turuga. nüüd järgmiselt slaidilt näete, et ähm, avalike hangete osas on, oleme äh, pidanud hakkama saama suure hulga takistustega ja on selliseid Euroopa Liidu tootjaid, kes on ennast küll sisse seadnud Ameerika Ühendriikide turule, kuid endiselt on neil seal raskusi ja mõlemad komisjonid siin Euroopa Parlamendis on ka kursis raskustega. Te näete, et on kõigepealt WTO-s ka piiranguid, vaid kolmkümmend seitse USA osariiki käib WTO lepingute alla. ja on Buy America nõue, see on osa probleemist, nagu te teate, siis Buy äh, America Acti kaudu ehk siis äh, sellest ähm, ametiasutusest, mis haldab transporditeemasid, peab kuuskümmend protsenti olema kodumaist toodangut ja on ka veel lisanõudeid ja seda eh, osariigi tasandil, näiteks eh, Californias, kus on seadus eh, kümme üheksakümmend seitse, kus nõutakse samuti Ameerika toodangut. edasi, järgmisel slaidil te näete, millised on viimased, viimase aja tendentsid raudteeturul viimastel kuudel me oleme näinud, et on väga suur poliitiline surve selleks, et ka föderaaltasandil kasutada rohkem eh, siseriiklike ettevõtete toodangut ja hetkel on ka tunda suuremat kontrolli raudteesektori eh, üle. Ameerika Kongress on võtnud vastu Fixing America Surface Transportation seaduse ja see katab siis kolmsada viis miljardit viie aasta jooksul ja ei räägi vaid raudteesektorist. ja seal on ette nähtud, et sisemaine toodang peab, peab kasvama kuuekümnelt protsendilt seitsmekümnele protsendile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kakskümmend viis protsenti, kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist siis juba seitsekümmend protsenti. meile, meile see loomulikult positiivne ei ole. ja nagu te teate, on veelgi ettepanekuid selleks, et tõsta seesama protsent saja protsendini. selleks on siis äh, Grow America Act, nii et äh, olukord on riigi tasandil väga murettekitav näiteks see Big Boston leping ähm, kaks aastat tagasi nõutakse sisemaist toodangut ning ühtlasi ka Chicago, Chicago lepingust nõutakse seda, et võetakse tööle kohalikke inimesi ja Transpordiamet nõuab soodustusi või siis eelistatult äh, samuti kodumaiseid ettevõtteid. nüüd äh, lähme edasi ja vaatame, millised on ra-, raudteetööstuse viimased trendid. nüüd meie peamised mured. kui suurendatakse seda kodumaise nõude äh, osakaalu, siis tegelikult meie arvates see, et nõuda kohalike töötajate palkamist, see ei ole mingisugune pikaajaline lahendus ja see tegelikult tähendab, et lihtsalt viiakse töökohad ühest tootmiskohast teise. ja edasi on ka järjest rohkem riigipoolseid nõudeid ja lõppkokkuvõttes tegelikult ei too see kasu kohalikele ettevõtetele Bostoni ja Chicago lepingud, lepingud või said endale näiteks Hiina ettevõtted, suured ettevõtted, kaks suurt ettevõtet, mis ühinesid paar aastat tagasi ning on suur, kõige suurem tootja üleüldse praegu maailmas, nii et need Chicago ja Bostoni näited on väga olulised. ja mida siis sooviks UNIFE? järgmine slaid. meil me peame tagama Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel võrdsed võimalused transpordisektoris, eriti raudteesektoris. meie arvates Buy America nõuded kahjustavad Euroopa Liidu tarnijate võimalusi ja neid nõudeid peaks alandama ja need ei tohiks olla kindlasti mitte sada protsenti ning ähm, tuleks ähm, hangetealaseid tavasid parandada kõikidel tasanditel ning viimane punkt. ja kui me räägime raudteetööstusest, siis ei tohiks see nõuda seda, et tööle tuleb võtta ilmtingimata kohalikke inimesi. nii et suur aitäh selle võimaluse eest et sain teile tutvustada meie ees seisvaid raskusi ja suur aitäh Euroopa Parlamendile ka toetuse eest väga keerulistes läbirääkimistes. nagu te isegi näete, siis on Ameerika Ühendriikides olukord meie jaoks tõesti väga keeruline. Uh, is... suur aitäh ja nüüd Rajin Shen, palun, sõna on teil ja minu nimi on Jing Shang äh, ja ma olen kaubanduspoliitika äh, nõunik organisatsioonis Sea Europe. me oleme äh, laevaehitajad, me oleme laevavarustuse tootjad, me ei ole laevaomanikud, me esindame sajaprotsendiliselt laevatööstust ja meie tööstussektoris on üheksakümmend neli miljardit käivet aastas ja me pakume kõrge profiiliga tööhan-, töökohti ja nelisada tuhat kaudset töökohta on lisatud meie sektorile ja nüüd kogu TTIP või TTIP-i äh, protsessi äh, jälgime väga lähepa-, tähelepanelikult, me oleme saatnud oma kirjad ka USA eh, partneritele, sest eh, eh, meie laevade müük USA turule on teatud USA piirangute tõttu olnud takistatud. näiteks avalikud hanked, Ähm, takistavad meid ja ma tahaksingi rääkida nendest erinevatest tõketest. Äh, selgitan teile Johnseki ähm, seadust, see nõuab, et äh, isikute ja kaupade transport äh, kahe punkti vahel USA-s peab toimuma äh, USA-s ehitatud ja USA omanduses ja USA meeskonnaga registreeritud USA lipu all olevas laevas. nüüd kõige, äh, kõige suurem probleem meie äh, jaoks on, et need laevad peavad olema USA-s ehitatud. meie saame muidugi isikuid ja ähm, ja kaupu USA-sse toimetada, aga USA-s edasi liikuda me ei saa see Jonesi seadus, Jones Act takistab meid ja nüüd TTIP äh, ja Jones Act äh, tekitavad meile probleeme, aga lisaks sellele takistavad meid ka avaliku hanke seadused. annan teile mõned näited sellest, Äh, millised on Euroopa Liidus ehitatud spetsiaalsed äh, erilaevad äh, vastav ja ehitatud avaliku hankete tingimustele vastav. ja need ähm, samad laevad ei saa mitte kunagi USA turule jõuda, selle, see on meie jaoks probleem, see on ameeriklaste jaoks probleem ja miks nii? annan teile jäämurdjate näite, see on väga lihtne näide, USA on suur ja tugev riik, aga kummaline küll, nende jäämurdjate laevastik on äh, pea üle neljakümne aasta vana ja seal ongi ainult kaks jäämurdjat, üks töötab, teine ähm, on lihtsalt tagavaraosadeks äh, lahti võetud kujutage ette, selleks, et venelastele järele jõuda ja et Arktikas ka äh, kanda kinnitada, on vaja äh, äh, sellist laevastikku, jäämurdjate laevastikku või jäämurdjate parki tugevdada. nüüd oleks vaja kolme, aga USA-s on vaja selleks üks miljard dollarit, laevaehitus võtab aega kümme aastat, aga selleks ei ole neil tehnoloogiat. USA peab ostma tehnoloogia USA-st, vabandust, Euroopast. ja isegi, kui raha on võimalik leida, ja kui nad saavad osta tehnoloogia Euroopa Liidust, siis ikkagi on probleemiks see, et enne ei saa kasutusse võtta uut laeva, kui vana on oma eluea ära elanud. probleemi lahendus on Euroopas. sest nagu ma ütlesin, meil on tehnoloogia olemas, meil on kogemused olemas ja meie hind on üks kolmandik sellest, mis ameeriklased peavad maksma. ja meie ehm, laevaehitusperiood on ka lühem, aga kahju Äh, on, et seda kõike ei saa kasutada, sest äh, USA-s on avalike hangete piirangud ja nad ei saa osta tehnoloogiat meilt. Äh, kõik need avaliku hanke reeglid mõjutavad ka merendusvarustuse tooteid Euroopas, meid mõjutab Buy, Buy American Act, see on üle kuuekümne erineva nõude mis Euroopa turgu mõjutavad, Euroopa tooteid mõjutavad ja me ei saa lihtsalt lisaväärtust luua ja seda eksportida USA-sse. näiteks äh, spetsiaalsed äh, süvendamislaevad on, äh, on samuti väga kõrge väärtusega ja me toodame neid, kuid see varustus, mis seal äh, peal on, on veelgi kallim, see moodustab laeva väärtusest üle neljakümne protsendi ja jällegi me ei saa äh, teatud USA nõuete tõttu neid, äh, neid seadmeid ja varustust eksportida USA-sse. ja kui me kõiki neid piiranguid arvestame ja seda kohalikku protektsionismi vaatame, mida see on USA-le andnud? USA enda äh, laevaehitus on peaaegu kadunud. Euroopa on ikka veel elujõuline ja tegev maailmaturul, sest meie usume vabaturu äh, seadustesse, me usume nišitoodetesse, me usume loomingulisus, äh, loomingulisusesse ja vaadake neid erinevaid värve tulpades Äh, USA tõttu kannatame me ka näiteks Kaug-Idas äh, ebaõiglase konkurentsi tõttu, seal on tohutud äh, hinnatehingud, mis meid takistavad. meie tahaksime võrdseid võimalusi tervel turul. ja lõpetuseks võin öelda väga selge sõnumi. kui USA ei saa avalike hangete turgu äh, merenduses Euroopale avada, siis meie laevaehitustööstus saame ehitada, kui meile äh, turg avatakse ja me võime pakkuda ameeriklastele kõike, mida nad vajavad. tänan. suur aitäh, ma tahaksin ka öelda, et äh, need slaidid saavad olema kättesaadavad veidi hiljem ka mõlema komisjoni äh, veebilehtedel, sest et mina isiklikult tahaksin äh, seda värvide järgi jaotust paremini analüüsida. järgmiseks saab sõna Daniel Basso äh, etukeks, palun, etukist, palun. ja kui keegi soovib sõna saalist, siis me oleme hakanud juba nimesid kirja panema. andke meile märku, palun. suur aitäh äh, mina keskendun oma lühikeses ettekandes esmajoones just Euroopa poolele ja mitte USA poolele. me mõistame, et see teema on Euroopa Liidu jaoks väga oluline ja see puudutab ka kindlasti Euroopa töötajate huve suurel määral. sellega seoses oleme teinud ameeriklastega ähm, tihedat koostööd, oleme teinud koostööd ka Kanada äh, kolleegidega äh, seoses Z-ga ja oleme teinud ka äh, Euroopa avalike ähm, teenistujate ähm, organisatsiooniga samamoodi. meie leiame, et avalikud hanked äh, peaksid olema sellised, mille eesmärgiks on vähendada tööpuudust, äh, suurendada jätkusuutlikku arengut ning äh, tegeleda kohalike kogukondade ja omavalitsuste reaalsete vajadustega. oluline on siin välja tuua see, et Euroopas leiavad peaaegu pooled avalikud hanked just kohalikul ja piirkondlikul tasemel aset samal ajal ma arvan, et ei ole saladuseks mitte kellelegi ka see, et meie ametiühingu äh, sõbrad äh, USA-s äh, on Jonesi seaduse ja Buy American seaduse väga tulihingelised pooldajad ja samal ajal mõned meie ametiühingutest tahaksid ka näha Buy European seadust või Euroopa Jonesi seadust Äh, meie lähtepunktiks äh, siin äh, on kaks peamist küsimust. kõigepealt meie jaoks on kõige olulisem üheksakümne neljanda aasta ILO konventsioon, ähm, mis puudutab avalikke hangeid ja teiseks Euroopa Liidu avalike hangete direktiiv. selge on see, et me ei taha, et need kaks olulist seadusandlikku dokumenti õõnestaksid ei TTIP-d, CETA-t või mõnda muud kaubanduslepet ja nüüd esimese punkti kohta, üheksakümne neljanda aasta konventsioon, nüüdseks on see juba päris vaba, vana äh, konventsioon, kuid see on väga oluline, sellepärast et seal on ähm, ära toodud äh, töö, äh, hõivet puudutavad sätted avalike hangete kontekstis ja sanktsioonid, mis kaasnevad nende sätete mittejälgimisega. kuid äh, Äh, see konventsioon ei ole ratifitseeritud äh, ei äh, Kanada ega USA poolt ja ainult kümme Euroopa Liidu liikmesriiki on selle nüüdseks ratifitseerinud ja seetõttu ma kutsun üles kõiki liikmesriike selle konventsiooni võimalikult kiirelt ratifitseerima ma räägiksin väga lühidalt ka avalike hangete direktiivist. meie leiame, et see on hea direktiiv, see toob äh, endaga kaasa vägagi positiivseid arenguid, äh, näiteks äh, siduva loomuga sotsiaalne klausel, seal on ametiühingute nõudmised ära toodud, näiteks kollektiivlepped, sotsiaalkriteeriumid ja suurem läbipaistvus nende hulgas. ja seetõttu oleme me rahul selle direktiiviga. see direktiiv Äh, on direktiiv, mille ülevaatamine, nagu te võib-olla mäletate, algas aastal kaks tuhat üksteist ja vaatamata ähm, äh, tolleaegsele poliitilisele olukorrale, mis oli keeruline, võeti siiski ametiühingute hääli kuulda. ja järgnesid Euroopa Parlamendi liikmesriikide ja komisjoni vahelised läbirääkimised ja direktiiv jõustus aastal kaks tuhat neliteist ja see tuli riiklikusse õigusesse üle võtta selle aasta aprilliks. meie ähm, oleme väga huvitatud sellest, et seda direktiivi tõesti ka rakendataks ja et äh, äh, see, sellega ei kaasneks TTIP õõnestamine või vastupidi kui nüüd rääkida sotsiaalteenustest, siis see teema on meie jaoks väga oluline äh, ja lisaks sellele äh, Äh, sotsiaalmajanduslike aktorite äh, ja äh, teenuste pakkujate roll on samamoodi väga oluline. madalama kulu kriteerium on ka nüüd vähem tähtis kui varem. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ametiühingu liikumised ei taha näha kollektiivleppeid või äh, Äh, muud sarnaseid asju kui äh, tõketena äh, kaubanduslepetes. ja meie kutsume komisjoni üles tagama selle, et kaubanduslepped austaksid kõiki neid standardeid, mis on paika pandud äh, ning et äh, avalike hanke klauslid ja sätted vastaksid olemasolevale teisele, teisele mm, seadusandlusele, selleks et vältida mis tahes konflikte kaubanduslepete ja Euroopa Liidu õiguse vahel ja sellega on minu poolt ka kõik, aitäh. suur tänu. meil on nüüd aega kakskümmend minutit küsimusteks ja vastusteks. vaid neli inimest on sõna soovinud. kas keegi sooviks veel sõna? Maria Grappini. Maria Grappini, palun. suur tänu, proua esimees. suur aitäh üleüldsegi selle eest, et te olete tulnud välja selle ideega tänane kohtumine korraldada. jah, ma siis ütlesin, et ähm, väga hea, et tulite välja sellise ideega, väga huvitavad ettekanded samuti, aga paraku mulle ajab hirmu nahka see, mida ma siin täna hommikul kuulsin mina korraldasin eelmisel aastal sarnase kuulamise kodumaal ja rääkisime samadest teemadest ning suur aitäh härra Langele, et olete need teemad siia üle võtnud. selgelt tuleb välja siit kaks probleemi. ühelt poolt raudteetööstuses ja teiselt poolt laevanduses aga loomulikult ei piirdu probleemid mitte nende kahe sektoriga. kõik see, mis ähm, praegu toimub, sõltub otseselt ähm, TTIP läbirääkimistest. mina olen alati toetanud äh, turgude avamist äh, ning ähm, normide ühtlustamisest. meil ei ole Jones Acti siin äh, Euroopa Liidus ja meil ei ole ka sellist Buy Europe akti. nii et meie kohtleme Ameerika ettevõtteid võrdselt siin Euroopa Liidus, kuid samamoodi käitute meie ettevõtetega seal. Euroopa Parlament peab avaldama survet läbirääkijatele, kes on ju saanud meilt mandaadid, mandaadid, nad ei tohiks unustada meie selgeid piire sest et kui me ei nõua võrdset kohtlemist, siis me põhimõtteliselt kaotame töökohti Euroopa Liidus. ja lõpetuseks veel ka tarbijate kaitse tegelikult väheneb kõik teavad, millised on kehtivad reeglid Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. Euroopa Liidus on rõhutatud tarbijakaitset ning ähm, toodete kvaliteeti ja Ameerika Ühendriikides on olukord aga hoopis teistsugune. nii et kindlasti tuleb avaldada survet siinkohal läbirääkijatele, tänan. Maria Arena, sorry about the confusion vabandan jah, et ajasin inimesed segamini, palun. jah, sõna, nimi, eesnimi Maria on päris tavaline ja meid on siin Euroopa Parlamendis ka päris mitmeid. suur aitäh kolme ettekande eest, mis on väga huvitavad ja me näeme, hangete valdkonnas ja eriti just raudteetööstuses ja laevanduses mängivad need eriliselt suurt rolli. nüüd kui ähm, kas teie arvates peaksime me absoluutselt nõudma seda, et Ameerika Ühendriikide avalikud hanked oleks ligipääsetavad ka Euroopa Liidu ettevõtetele, seda siis läbirääkimistes? ma saan aru, et te toetate läbirääkimisi, aga kui ameeriklased ei ole nõus võimaldama Euroopa Liidu ettevõtetele ligipääsu nende hangetele, siis kas see on teie jaoks selge joon, millest te üle astuma ei ole valmis? me näeme, et siin on hetkel raskusi ameeriklastega, lisaks TTIP-le ju tegelikult on meil siin ka, ka leping Kanadaga. kas nüüd äh, see leping, mis on sõlmitud kanadalastega, äkki vähendab survet ameeriklastele ja nüüd siis nii ameeriklased kui ka kanadalased saavad kasu transatlantilisest lepi-, lepingust ja me tegelikult ei saa enam mitte midagi nõuda ameeriklastelt, sest et nad on selle Kanada lepingu kaudu juba kõik soovitu saanud nii et on olemas ju Ameerika Ühendriikide ja Kanada platvorm või konsortsium, vabandust. nii et kuidas mõjutab see läbirääkimised Kanadaga, läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega? Te rääkisite süvendamislaevadest ja te ütlesite, et raske on Euroopa laevaehitajate hangetes osaleda, sest et nõutakse seda kuuekümne protsendi põhimõtet aga äkki oleks võimalik lihtsalt pakkuda nendele ettevõtetele teenuseid ja mitte otseselt müüa sinna laevu ja kasutades siis kohalikku tööjõudu Ameerika Ühendriikides. kas selline süsteem oleks mõeldav? suur aitäh! nüüd Kanada leping ja Ameerika Ühendriikide leping ning selleteemaline küsimus on võib-olla pigemini suunatud komisjonile mina olen siis esimene kõneleja, kelle nimi ei ole Maria. nüüd paar küsimust, paar punkti. väga huvitavad ettekanded ja need näitavad selgelt, kui protektsionistlik on tegelikult Ameerika Ühendriikide käitumine. paar küsimust esimesele kahele kõnelejale kui realistlik teie arvates on see, et nii Jones Acti kui Buy America osas suudame me ameeriklasi kuidagi kõigutada, ilmselt nad neid seadusi tühistama ei hakka, aga äkki oleks võimalik midagi teha Buy America osas näiteks protsentide osas ja sama ka Jones Actis, nii et kui realistlik see on? ja mõlemast ettekandest tuli selgelt välja see, kuidas tegelikult kaubandustõkked et kahjustavad nii töökohtade loomist ehm, kui ka investeeringute tegemist ja põhimõtteliselt ehm, siin oli varem kuulda seda, et soovitakse ka Euroopa Liidu, liidus tõkete loomist, kas siis ehm, tegelikult tõkete kaotamine mitte ei taga rohkemate töökohtade loomist ning ka kvaliteetsemate töökohtade loomist ja proua Grafini rääkis tarbijakaitsest, kui me Volkswageni juhtumit, siis äh, Ameerika Ühendriikides tuleb siin selgelt välja hoopis teistsugune lähenemine tarbijakaitsele, nad pigemini lahendavad asju kohtus kui kuskil mujal. nüüd äh, kahele esimesele kõnele, kas teie kogemused näitavad, et siis tõesti Ameerika Ühendriikides on lihtsam rikkuda äh, tööõiguste või ka näiteks äh, keskkonnanorme või on see lihtsalt meie ettekujutus Ameerika Ühendriikidest? Evelyn Gebhardt, palun. ja tänke schön, tänke. suur aitäh suur aitäh ka selle eest, et meil täna selleteemaline ähm, kuulamine aset leiab, see teema on ääretult oluline. ja ma tahaksin omalt poolt lisada pigem kommentaarid äh, kui küsimused et esimene kommentaar puudutab äh, seda kuuekümneprotsendilist piirangut äh, Buy American Acti äh, kontekstis föderaaltasandil ning ma olen ka kuulnud, et osariikide tasandil on veelgi piiranguid ja see on probleem, aga kui mina nüüd asjadest õigesti aru saan, siis meie ju sõlmime, oleme sõlmimas lepingut föderaaltasandiga ja mitte osariikidega ja kas see kõik ka mõjutab osariike, see on küsimus, mille me kindlasti esitama peame, sest et me ei saa ju ähm, äh, teha nii, et me avame neile oma äh, turu ja siis äh, föderaaltasandil on ka meile turg avatud tulemusena, kuid mitte osariigi tasandil ja see on siis üks küsimus, mida mina tahaksin esitada selle teemaga seoses, kui suur on föderaaltasandi osa ja mõju minu arvates ei ole see piisavalt suur. teine märkus, mille ma tahtsin välja tuua, on see, et äh, me peame oma poliitikates olema väga koherentsed. ma olen äh, ära kuulanud nüüd siin selle äh, naisterahva esituse, kes rääkis laevatööstusest ja laevasektoris tohib USA-s osta siis ainult Ameerika päritolu laevu ja Euroopa Euroopa Liidus ja parlamendis on olnud väga põhjalikke äh, arutelusid kabotaaži küsimuses. Ähm, kas ähm, siis, kui meie ei ole valmis seda teemat avama tegelikult ise, kas me saame siis äh, samal ajal nõuda seda USA-lt, selle peale peame me mõtlema. ja kas see kõik ei tähenda lõppe, lõppude lõpuks seda, et see meie reeglistik, mille meie oleme pannud paika ju äh, töötajate kaitseks, küsimuse alla mitte ei satu. ma arvan, et me peame selle teema ka tegeledes olema väga ettevaatlikud ja me peame vaatama, millised on selle kõige tulemused ja tagajärjed ka meie endi turule ja ähm, ähm, see on teema, ähm, mille osas ma loodan, et Euroopa Komisjon ka midagi äh, hiljem ütleb ja kolmas teema, äh, mida tahtsin puudutada, on see, et ähm, Äh, kui me räägime Euroopa Liidu direktiividest äh, seoses avalike hangetega, siis me peame vaatama seda, mida me sinna sisse oleme pannud. Äh, seal on väga kaasaegsed kriteeriumid avalike hangete jaoks ja lepingute andmise jaoks, seal on kaasatud ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid näiteks ja mis puudutab äh, Äh, ka äh, kaitset, äh, kaubandushuvide kaitset ja töötajate kaitset ja seetõttu me peame silmas pidama ka seda, et see kõik ei satu küsimuse alla lepingu kontekstis USA-ga ja et me jääksime oma nendele tingimustele truuks ja need me oleme oma resolutsioonis ka paika pannud härra Kaspari, palun. ja kallid kolleegid, ma tahaksin jätkata sealt, millega proua Gebhard lõpetas Äh, sellepärast et äh, elanikkond on äh, mures avalike teenuste ja avalike hangetega seoses, et nende kaubanduslepingutega satuvad nad ohtu, et tulevad privatiseerimised ja nii edasi. näiteks veemajandus minu koduriigis või mõned sektorid Ühendkuningriigis. ma arvan, et tänase kuulamise sõnum peaks olema see, et meie siin Euroopa Parlamendis oleme kõik ühel meelel ma ei ole kuulnud mitte ühtegi kolleegi, äh, kes äh, oleks nõus TTIP-ga, kui ähm, see toob kaasa ähm, äh, avalike teenuste ohtu sattumise, mida pakuvad meie riigid, piirkonnad ja kohalik tasand. aga mul on ka üks konkreetne küsimus. mina tahaksin teada, järgmist, kas e-, e-, esinejatel on konkreetseid arve selle kohta, milline on avalike hangete turg praegusel hetkel, kui suur on avalike hangete maht e, selles kontekstis, kui palju Euroopas antakse lepingud ähm, USA ettevõtetele ja vastupidi, kui suurel määral USA-s Euroopa ettevõtted on avalike hangete lepinguid saanud, Äh, ma tahaksin äh, saada täpsemaid arve selle kohta, et aru saada, mida see kõik äh, meie töötajatele tähendab. suur aitäh, võib-olla komisjon saab seda teemat ka käsitleda. meil on veel kaks sõnavõtjat, Liisa Jaagonsaar ja härra Vinkla, palun, Liisa. suur aitäh, esimees, ma tahaksin komisjonile esitada palve hinnata meie ajakava tundub, et USA-s on tugev vastuseis vabakaubanduslepingutele ja see mõjutab omakorda äh, Vaikse ookeani kaubanduslepingut, seal on ka tekkinud vastuseis ja äh, me peame arvestama ka USA presidendivalimistega. mitte ükski juhtivatest kandidaatidest ei toeta vabakaubanduslepinguid. Nad ei toeta TTIP-i, sellest räägitakse pigem negatiivselt kui positiivselt. ja pilt ei ole eriti rõõmustav. mina ei ole kursis kõikide detailidega nendes lepingutes, aga mul on üks mõte võib-olla oleks parem, eh, kui me tõstataksime hoopis maksuparadiiside küsimuse. võib-olla oleks kasulik öelda, et see eh, on siiski oluline tegur ja eh, ka seda tuleks kaaluda, mitte lihtsalt rääkida sellest ainult Euroopa Liidus härra Vinkler on selle vooru viimane kõneleja, sest eksperdid peavad saama ka aega vastusteks. ja palun keskenduge oma sektori küsimustele. mõned olid sellised ähm, komisjonile esitatud küsimused. nii, palun. suur aitäh ja aitäh äh, sellise äh, kohtumise korraldamise eest, suur tänu kõikide enne, ettekannete eest, muidugi avalikud hanked, Äh, on seotud alati vastastikususega äh, ja see on ka selgelt poliitiline küsimus, kui, kui me räägime avalikest hangetest rahvusvahelisel tasandil ja äh, esimees Langel oli täiesti õigus, kui ta ütles, et võib-olla hakkab jää liikuma siis, kui president Obama Euroopasse tuleb. aeg jookseb, kaks tuhat seitseteist peab Obama presidendi toolist loobuma tuleb uus administratsioon. nüüd ma tahaksin ise nüüd välja tuua paar elementi, mis on olulised avalike hangete seisukohast ja seoses ka eh, viisarežiimiga, eriti eh, Euroopa Liidu kodanike jaoks. kaks esi-, esimest kõnelejat esindasid suuri ähm,, suuri sektoreid, mis äh, on just esindatud nendes Euroopa Liidu liikmesriikides, mille kodanikele on vaja USA viisat äh,. milline on teie kogemus, kas viisarežiim on takistuseks ettevõtete tööle, ma ei räägi siin ainult Rumeeniast, teisi Euroopa Liidu liikmesriike on ka, kes selle tõttu äh, võib-olla kannatavad ja nagu esimees ütles, küsimusi äh, peaks huvitama ka komisjoni, me tahaksime teada, mida komisjon arvab ja kas komisjon võtab sõna ka siis, kui president Obama mõne päeva pärast Euroopasse tuleb, tänan. ja mina tahaksin ühe küsimuse esitada äh, proua Schindlile Ühendkuningriigis eh, ehitatakse eh, tuttu uut polaaruuringute laeva ja see on väga populaarne projekt. kui USA, USA teadlased sooviksid eh, samasugust laeva osta, see on tegelikult esimene selline laev, mida peale mitmeid kümneid aastaid on ehitatud, kas siis nad ei saagi Jonesi seaduse järgi seda osta? palun selgitage meile, kas sellist sõsarlaeva samas dokis ehitatud ja võib-olla ka koostööd äh, silmas pidades polaaruuringutest, kas ameeriklased saavad või ei saa sellise laeva osta? Uh, ja võib-olla me alustaksime vastamist äh, vastupidises järjekorras ja äh, iga sõnavõtja saab paar minutit. härra Vasso, palun. ma teen väga kiirelt. Äh, miks siis USA ametiühingud nii protektsionistlikud on? näiteks neil on olnud väga halvad kogemused eelmiste vabakaubanduslepingutega Nad olid nafta vastu, neil on halvad kogemused olnud, nad on TTIP-i vastu ja nüüd nad lihtsalt tahavad kaitsta oma turgu. meie jaoks on see vastastikususe küsimus väga oluline. aga kui USA ei ava oma avalike hangete turgu, siis ja meie peame seda tegema, siis noh, jällegi teema on väga delikaatne. vaatame nüüd, kas ameeriklased kavatsevad midagi avada, kas nad on avatud äh, aruteludeks, ma tean, et nad on soovinud ka varem teistes vabakaubanduslepingutes oma tuuruku just avalike hangete kaudu kaitsta samas ma pean ütlema, et Euroopa on väga head standardid saavutanud avalike hangete kaudu, meil on head sotsiaalsed tagatised ja me ei tahaks sugugi, et vabakaubanduslepingud neid õõnestaksid. tänan. suur aitäh. Rošen, aitäh. ma tegelikult äh, eristasin kolme küsimust, mis olid mulle suunatud. kõigepealt et süvendamislaevad, ma arvan, et päris alguses ma ütlesin, et me peame segadust vältima, me ei ole laevaomanikud ega laeva äh, käitajad, me ehitame laevu ja äh, te küsisite äh,, kas süvendamisteenuseid saab pakkuda ameeriklastele, seda meie ei tee. me ainult ehitame vastavaid spetsiaalseid laevu süvendamislaev, teised laevad ka, äh, mis on nii-öelda spetsialiseerunud laevad, nad on ikka kolmekordselt karistatud USA-s. kõigepealt üle neljakümne protsendi vastavat varustust ei saa USA laevadel olla. Jonesi akt ütleb, et ähm, välismaa laevad ei saa üleüldse kahe erineva punkti vahel USA-s liikuda äh, ja äh, USA süvend, süvendamislaevad on alati valitsuse omanduses, seega automaatselt kuuluvad nad avalike hangete piirangute alla ja ma lihtsalt ei näe mitte mingit lahendust probleemile, kui USA seadust ei muuda. ja kolmas küsimus äh, äh, praeguse olukorra põhjal avalike hangete turumahu hinnang. praegu võime lihtsalt öelda, et see on null. Äh, USA-l ei ole laevu, teil ei ole tehnoloogiat ja nad ei saa isegi oma vajadusi rahuldada, kuidas nad saavad siis Euroopasse tulla ja avalikes hangetes osaleda, meie sinna ei saa minna, meid ei ole sinna lubatud. Äh, praegune maht on null, aga potentsiaal on väga suur. ja nüüd tuleb kolmas küsimus, see puudutas jäämurdjat. muidugi me jälgime väga tähelepanelikult, mida äh, Euroopa võiks teha. Saksamaa, äh, Prantsusmaa, Soome, kõigil on tehnoloogia, Ühendkuningriik ka, ehitada mm, jäämurdjaid ja me tahaksime ka rannavalve teadlikkust tõsta USA-s ja öelda neile, me saame teid aidata. ka eelarveprobleemide puhul saame me teid aidata, näiteks äh, piirivalve või rannavalve hankeakt ütleb, et kõik lepingud peavad olema presidendi poolt allkirjastatud ja siis nad leping sõlmitakse ainult siis, kui on tekkinud tõesti pakiline vajadus. mingi võimalus on meie jaoks olemas, aga TTIP meile võimalusi ei anna, loodame, et me nüüd äh, teatud erandite tõttu ei pea kannatama. härra Sitron, palun suur aitäh, proua esimees, paari sõnaga. UNIFE liikmed on väga aktiivsed Ameerika Ühendriikides ja me oleme väga rahul selle olukorraga, aga me ei sooviks hakata ehitama tehaseid igasse linna, kus hange välja kuulutatakse. nii et meie ettepanekutest nüüd see sisemaine protsent ja nii edasi, meie arvates äh, tuleks äh, vältida igasuguseid äh, nõudeid selle kohta, et tuleb palgata inimesed koha pealt ning siin mainitud läbirääkimistest on väga oluline punkt nimelt, et asendada siin see kohaliku palgatööjõud nii-öelda kohaliku väärtuse mõistega. ja kindlasti peaks olema läbirääkimistesse kaasatud ka äh, Ameerika Ühendriikide transpordivõimud, aitäh. ja nüüd annan sõna härra Langele, kes hakkab juhatama järgmiste kuulamise osa. suur aitäh teile, proua Ford, palju on räägitud siin piirangutest ja probleemidest, seda nii föderaaltasandil kui muudel tasanditel edasi äh, Jones Act ja muud ka probleemidest Euroopa Liidu poole peal, kus samuti ei peeta kinni sotsiaalnormidest, keskkonnanormidest. nüüd aga me räägime tulevikust, kuidas me saame tagada selle, et meil oleks mittediskrimineerivad ja läbipaistvad hankemenetlused, mis peavad kinni nii töö õigusest kui ka keskkonnanormidest ja meil on siin samuti kolm eksperti. tegemist on ka juristidega, sest et lõppkokkuvõttes ju tuleneb seadusandlusest see, kuidas me saaksime tagada läbipaistva ning disk-, mittediskrimineeriva hankemenetluse. proua Kamala Tavar, kes on rahvusvahelise kaubandusõiguse äh, professor Sasseksi ülikoolist, palun, teil on sõna. suur aitäh, suur rõõm täna siin viibida ja ma näen, et täna räägitakse siin pigemini TTIP turule ligipääsu mõõtmest, aga mina tahaksin vaadata asja veidi teistsugusest vaatenurgast, tegelikult me räägime siin nii kaubandusest kui ka valitsemise poolest ja just nimelt valitsemine on võib-olla see punkt, kus saaks lahendada ka selle turule ligipääsu probleemi. nii et ma tahaksin oma ettekandes keskenduda sellele, kuidas tegelikult ka valitsemise poole pealt räägime me täpselt samamoodi läbipaistvusest ning mittediskrimineerimisest ja kuidas sellistest juhtimise põhimõtetest lähtudes saame me äh, tagada selle, et e TTIP-s oleks sellised normid, mis toovad kasu nii mõlemale lepingupoolele kui ka rahvusvaheliselt laiemalt. nii et me räägiksime de facto kaubandustõketest ja mitte de jure tõketest. De jure tõkete alla käivad Buy America ja kõik need teised näited, millest me rääkinud oleme, aga mina tahaksin rääkida de facto kaubandustõketest. ja tegelikult on siin mitte kaubandus muidugi kõige olulisem, vaid just nimelt see valitsuse tegevus nagu ma ütlesin, siin on siin kaks aspekti, kõigepealt de jure ähm, aspekt ehk siis ähm, võrdne kohtlemine, ligipääs turgudele ja nii edasi, selle üle peetakse läbirääkimisi poolte vahel ning äh, selle otsustavad ära läbirääkimiste tulemused, aga nüüd juhtimispool ehk siis de facto äh, tõhus ähm, hankeressursside haldamine, ühtlasi ettearvatavus äh, ja kõige olulisem korruptsiooni vältimine ning ähm, huvide konfliktide vältimine. ja just nimelt see de facto aspekt mõjutab ähm, tegelikult oluliselt seda, kuidas äh, turgudele ligipääs välja näeb nüüd äh, peamised põhimõtted, millest lähtutakse hangetes, ehk siis mittediskrimineerimine kodumaiste või välismaiste tarnijate vahel ning ähm, läbipaistvus konkreetse lepingute osas ning ka ähm, hankemenetluse poolne võrdne kohtlemine ning need on siis need nii-öelda juhtimispoole küsimused. edasi. me tegelikult äh, kui tagame siin hea äh, valitsemistava äh, nii hankemenetluses, siis mõjutame seda positiivselt ka laiemalt. ja me peame kindlasti rääkima siin nii korruptsioonist kui ka mittediskrimineerimisest valitsemistava puhul. nii et soodsam kohtlemine kodumaistele ettevõtetele, sest et isegi kui turud on avatud, siis hankemenetluses nii ehk naa on see eh, kohaliku eelistamine nii-öelda sisse ehitatud ja hoopis lihtsam on neid lepinguid mm, anda eh, kohalikele. üheksakümne üheksandast aastast saadik on veidi tõendeid selle kohta, et et üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste antud lepingutest anti kohalikele ettevõtetele, nii et isegi kui see mittediskrimineerimine põhimõte on sees, siis ikkagi eelistatakse äh, kodumaist. ja äh, need tõkked oleks võimalik ähm, eelistada Euroopa Liidu ülese hanke turuga. Ameerika Ühendriikides midagi selle sarnast ei ole ja seega on Ameerika Ühendriikides de facto tõkkeid rohkem kui Euroopa Liidus. nagu ma enne ütlesin, siis de jure tõketega mina ei tekita jah, Buy America ja kõik need muud aspektid, aga mina tahaksin rääkida sellisest eelistamisest ei tulene kas juriidilistest aspektidest või kulude vähenemisest, vaid lihtsalt näiteks sellest, et kohalikud tootjad äh, toovad ka mm, hääli ja mitte, see läbipaistmatus on üks väga oluline tõke, eriti VKE-dele. VKE-del on nii, et nad vähem ressu-, ressursse selleks, et ähm, olukorrast ülevaade saada, nii et ja üleüldse, et täita kõik need normid, mis on neile tegelikult tundmatud, nii et läbipaistvus on väga positiivne VKE-dele, kolleeg sellest hiljem ka räägib. nii et läbipaistvusest rääkides, me räägime läbipaistvusest läbi terve hankemenetluse ning ähm, äh, hankereeglite laiemalt. Äh, küsimus on selles, et kes ähm, mille võitis ja miks. ühtlasi statistika, meil hetkel lihtsalt ei ole piisavat statistikat hangete kohta ja see kõik näitab seda läbipaistmatust ning kujutab endast lõppkokkuvõttes tõket mida siis teha selleks, et läbipaistvust äh, edendada ja osale sellest vastavad kolleegid, aga ettearvatavust ähm, e-hanked näiteks Slovakkia. kahe tuhande üheksandal aastal rakendati ellu läbipaistvusreform ning reformi tulemusena me saame selgelt väita, et suurenes ähm, äh, hangete, hangetes osalemine ja see kõik on äh, positiivne, lõppkokkuvõttes inimesed kasutavad rohkem ju neid samu avalikke teenuseid edasi, de facto tõke number kaks on korruptsioon. kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti hange eelarvest läheb tegelikult kaduma, milline avaliku raha raiskamine, nii et tuleb rääkida siin huvide konfliktist, ühtlasi avalikustamisest ja nii edasi. ühtlasi ka vastutuse pärast hankemenetluse lõppu ja nüüd ähm, me vaatame, mis toimub WTO kontekstis. oleks võimalik ka laiendada hankereegleid, Lõuna-Korea süsteem on siin näiteks e, e-hangete süsteem on seal olemas ja jutt käib miljarditest ja tegelikult e-hanke tulemusena vähenes ka hangete menetlemise aeg, nii et TTIP raames võiks ju teha midagi sarnast. positiivne regulatiivne sünergia, nii et rohkem läbipaistvust, korruptsiooni vähendamine, see tähendab, et me tegelikult toodame eh, positiivset mõju üle terve eh, maailma. nii et eh, see on kindlasti siin positiivne aast ja siit tuleb see kõige suurem kasu, vähemasti minu arvates. ja lõpetuseks me kõik teame, et e TTP-sse peaks kuuluma ka hea valitsemistava, mis läheb kaugemale WTO GPA-st, mis on siin selline miinimum. ja siin on võimalik lähtuda sellest, mis meil juba GPA-s ja CETA-s olemas on, korruptsioon on igati halb nii turu ligipääsu osas, see on konkurentsile negatiivne, ka äh, elukvaliteedile laiemalt, jätkusuutlikule arengule samuti ja lõpetuseks ütleksin, et need valitsemisküsimusi ei ole käsitletud piisavalt, sellepärast et räägitakse liiga palju turule ligipääsust. suur aitäh ja väga põnev ettekanne, mis räägib ju tervest maailmast ja mitte ainult ühest tööstusriigist daamid ja härrad, jah, me elame küll internetiajastul, kuid siiski siin Euroopa Parlamendis on probleeme meie teenustega, ehk siis ekraan minu selja taga ei tööta ja seega peate vaatama ekraani, mis on ruumi tagaosas, nii et vabandan selle ebamugavuse pärast. nii et kuulsime siis ettekannet selle kohta, milliseid reforme oleks vaja siin Euroopa Liidus ja nüüd on meil ekspert ka Ameerika Ühendriikide teemadel ja huvitav on siis kuulda, kas tema näeb asja samamoodi. professor Christopher Jugins George Washingtoni ülikoolist, palun. suur aitäh, lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid. mina olen äh, George Washingtoni äh, ülikoolist äh, ja ma tegelen just avalike hangete seaduse valdkonnaga ja nagu te võib-olla teate, siis minu ema oli saksa, sakslane ja advokaat, nii et mul on väga hea meel siin olla, aga TTIP läbirääkimised Euroopa Liidu ja USA vahel äh, on olnud äh, äh, varjutatud probleemidest avalike hangete valdkonnas ja USA valitsus on nõudnud, et föderaaltasandi lepingud peavad olema sellised, et e, e, Äh, on sellised, et äh, ei tohi diskrimineerida kohalikul tasandil äh, hangete osalejaid ja seda tahetakse nüüd laiendada. see, mida teie riigiabiks kutsute, kutsume meie grantideks USA-s ja need arvud on väga suured, mis sellega seotud on. nagu te slaidilt näete, siis me räägime kuuesajast miljardist dollarist ja üldiselt on keelatud Ähm, kehtestada geograafilisi ja kohalikke ähm, eelistusi kui äh, muuta ainult kolm sõna siin äh, reeglis ära, kustutada state or local, äh, siis see tähendab seda, et ei ole lubatud kehtestada geograafilisi soodustusi või eeliseid, kui föderaaltasandil avalikke hankeid korraldatakse. see tähendab seda, et ainult kolme sõna eemaldamine siit avaks kuuesaja miljardi dollari suuruse mm, turu, see on Valge Maja poolt ette valmistatud äh, Äh, ja siin jälle sellised piirangud nagu äh, Jones Actis äh, ja Valge Maja kaudu on see, selliste muutuste läbiviimine lihtsam. ja sooviks on üle saada regulatiivi erinevustest USA ja Euroopa Liidu vahel, küberjulgeolek, turg ja muud teemad, millest ma kohe varsti rääkima hakkan ja need eesmärgid on äh, kiireloomulised ja need on täiesti äh, saavutatavad. ja Euroopa Komisjon on tulnud välja ka ettepanekuga regulatiivkoostöö valdkonnas ja see on oluline samm edasi koostöös Euroopa Liidu ja USA vahel. mul on siin, äh, härra esimees, ka praegune mm, Euroopa-poolne ettepanek regulatiivkoostöö raames eh, TTIP kontekstis eh, ja see on väga laiapõhjaline ettepanek, eh, mis tuli eelmisel kuul, kui ma nüüd ei eksi, ja selline lähenemine TTIP-le võimaldaks koostööd mis tahes valdkonnas, mis reguleerida valdkonnas on ühist huvi peegeldavad ja praegune TTIP mm, alune Euroopa-poolne ettepanek saab edendada seda koostööd ja siin järgmisel slaidil on näide äh, Kaitseministeeriumi mõtetest avada välisturg ja siin me räägime mitteklassifitseeritud informatsioonist, mis lepingu poolte käes on ja see on väga suur mm, valdkond USA-s. Ehm, me mõistame, et USA ja Euroopa kontekstis on küberjulgeoleku valdkonnas suuri probleeme. Euroopa Liit järgneb, järgib mm, Äh, ISO standardeid, aga USA räägib NIST standardeid äh, ja ISO standardid ja NIST standardid ei äh, ole samad, aga NIST mm, võimaldab seda, et Euroopa lepingupartner näiteks võib pakkuda välja ISO põhist ettepanekut ja kaitseministeerium on siia kaasatud ja see näitab seda, mm, mille suunas Euroopa äh, seadusandjad peaksid ka liikuma. näiteks äh, kui Euroopa müüja võib pakkuda mitte USA äh, lahenduse küberjulgeoleku tagamiseks ähm, ja siis otsustada, kas see on võrdväärne lahendus või mitte ja see avab küberjulgeolekualase turu eurooplastele, aga see on vaid üks väga vähene näide enamike Äh, reeglid, aga mis paigas on USA poolelt äh, küberjulgeoleku valdkonnas, ei ole avanud ust äh, alternatiivsetele lähenemistele. järgmine slaid, palun. veel üks valdkond, kus oleks võimalik avalikke hankeid harmoniseerida Euroopa Liidu mm, ettepaneku raames harmoneerimaks, on Äh, integreerimisjärgusuutlikkust äh, ja see on näiteks Max Havelaari ja juhtum äh, on siinkohal väga oluline. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal välja tulnud Euroopa direktiiv ja USA samaväärne seadus ähm, mõtlevad praegu selle üle äh,, kuidas seda äh, olukorda lahendada, kuid Max Havelaar lahendas selle äh, probleemi näiteks ökomärgiste valdkonnas äh, Äh, ähm, Max Havelaari äh, juhtum, äh, mis oli Euroopa Kohtus arutusel, lahendas selle probleemi, öeldi, et erinevaid ökomärgiseid on võimalik kasutada, kui see baas, millel seda kasutatakse, on sama ja selle aluselt selgitatakse, miks see teistsugune märgis on võrdväärne Äh, kui see nüüd võetakse TTIP struktuuri, kui Ameerika pool on äh, nõus selle lähenemisega, äh, siis see avaks ukse Euroopa ettevõtetele, kellel on erinev äh, ökomärgis äh, toodetel ja nad saaksid ka USA turule. see Max Avelari äh, kohtuasi on väga hea näide sellest, kuidas on võimalik potentsiaalselt harmoniseerida seda valdkonda mõlemal pool Atlandi ookeani. aitäh! väga huvitav, suur aitäh teile! ja loomulikult on läbipaistva ja mittediskrimineeriva avaliku hankesüsteemi kasusaajaks just ju VKE-d. ja nüüd mul on väga hea meel selle üle, et äh, meil on siin ka äh, Väikeettevõtete Föderatsiooni äh, esindaja, kellele ma nüüd ka kohe sõna annan, palun. Oh, is it not? Yes. Uh, thank you very much. suur aitäh, et te kutsusite mind siia kuulamisele me oleme eelkõnelejatelt kuulnud, kuidas võiks hankeid muuta läbipaistvamaks ja kuidas mõlemad pooled sellest kasu saaksid. kõigepealt keskenduti ehm, heale juhtimistavale, mitte ainult kaubandustavadele. ja ma tahaksin rääkida eh, sellest, kuidas ehm, läbipaistvus võiks aidata avalikes hangetes väikeettevõtjaid et väikeettevõtete assotsiatsioon eh, on kõige suurem eh, ettevõtete organisatsioon Ühendkuningriigis üleüldse. USA on peale Euroopat meie suurim kaubanduspartner ja me tahaksime loomulikult kasutada ära kaubanduslepinguid, eh, digitaliseerimist ja eksportida palju rohkem ja palju rohkematele riikidele. kogu hankeprotsessis on kolm olulist momenti, mis peaksid olema läbipaistvad. kõigepealt võimalused peavad olema läbipaistvalt. teated, kuulutused peavad olema avalikud ja lihtsalt ligipääsetavatel veebilehtedel. samuti on tähtis, et äh, mõtleksite, kuhu informatsiooni üles panna ja et see jõuaks ka VKE-deni see on osa ka VKE-d endi infoportaalist Äh, millest räägitakse TTIP-is, äh, kus ja just selles peatükis, mis räägib väikeettevõtlusest. teine oluline moment on protsessi või menetluse läbipaistvus. Äh, peab olema selge, mis toimub, millal ja, ja kuidas punkte antakse või kuidas hinnatakse ning lõpuks, kes võitis ja miks, kõik see peab olema samuti läbipaistev. tagasiside on väga oluline just nendele, kes ei võitnud hanget. ja veel neljas punkt, õigus vaidlustada. kümne aasta jooksul tuleb anda võimalus vaidlustada hankelepinguid. mõned on suutnud sellest nõudest kuidagi äh, mööda hiilida, see ei ole hea, seetõttu ongi vaja ka selles valdkonnas õiglust ja läbipaistvust. rääkisin põhimõtetest, aga nüüd praktiline lahendus võiks olla juba selline äh, pilv Äh, lahendust, äh, mis äh, annab ka väikeettevõtetele hangetes osalemiseks võrdsed võimalused suurtega. muidugi on võimalik õppida vigadest, ähm, õppida, kuidas tingimustele vastata, kuidas hinda valida, kuidas koostööd teha, seetõttu on tähtis, et läbipaistvuspõhimõte oleks hea juhtimistava osa. meil on Põhja-Iirimaal üks väike ettevõte, kes on USA vanglatele IT-lahendusi pakkunud, no väga väike ettevõte on ja USA-s on samas suured ettevõtted, aga nad aitavad äh, ka suurettevõtetel äh, edukad olla, nemad äh, vaatamata kõigile saavutasid hankes edu, aga noh, sellised äh, partnerlussuhted võimaldavad eh, niisugusest sõltuvussuhtest üle saada, eh, olla autonoomne ja võistelda või konkureerida võrdselt USA firmadega hangetes. me tahaksime, et TTIP oleks ka ettevõtlussõbralikum hea juhtimistava avalikus, avalikes hangetes peaks olema TTIP-i lahutamatu osa. näiteks sellele tuleks eh, õigusloome koostöö peatükis kindlasti viisata, aga viidata, aga ka väikeettevõtlus peatükis ja me peame eh, Euroopa Liidu USA koostöögrupis ka väikeettevõtete koostöögrupi looma ning peab ütlema, et et äh, väiksed ettevõtted äh, ei ole sugugi vähetähtsad, me võiksime väga palju kasu saada äh, transatlantilisest lepingust, kas siis varustusahelas või iseseisvalt osaledes pakkumistes. praegu tundub, et TTIP läheb meile soovitavale vastupidises suunas, eelistatakse suurettevõtteid, meie ei taha väikeettevõtetega kaotajaks jääda, seetõttu otsigem ka asüma-, asümmeetrilisi võimalusi turgude avamiseks. ja kui nüüd juhtimise aspektist rääkida, siis kõige tähtsam on äh, vastutustunne, ennustatavus, äh, üldiselt siis läbipaistvus hea valitsemistava on tähtis väikeettevõtetele mõlema Atlandi ookeani kaldal. tänan. suur aitäh ja nüüd äh, on meil ees küsimuste-vastuste voor, mis kestab umbes kakskümmend minutit. küsimused võiksid kesta ainult ühe minuti. vaatame, kes meil nimekirjas on. kuus sõnasoovijat on härra Stepanitš, palun. suur aitäh, härra esimees. aitäh kõigile sõnavõtjatele, kes rõhutasid läbipaistvusvajadust. ma nõustun kõikide punktidega, eriti äh, proua Dorotsi näited meeldisid mulle, ta rääkis Slovakkiast tõesti, ma võin kinnitada, et Slovakkias võeti vastu seadus, mis nõuab, et kõik avaliku hanke lepingud äh, võivad äh, seadustatud olla äh, või seaduslikud olla ainult siis, kui need avaldatakse internetis. ainult selle väikese seadusemuudatusega suutsime avalike hangete sektoris vähendada avaliku sektori kulusid neljateist protsendi võrra ma tahaksin esitada härra Jukinsile küsimuse, kes ilmselt USA kogemusi tunneb paremini. kas sellist klausleid saaks ka USA õigustikku üle võtta selleks, et läbipaistvus paraneks? ja eh, kas eh, seda saaks ka kuidagi TTIP-i läbirääkimistesse võtta? suur aitäh, Helmut Scholz! suur aitäh! ka mina tahaksin ettekandjaid eh, tänada et ja ma usun, et Euroopa juba eh, kohaliku tasandi eh, valitsused eh, leiavad, et avalikud hanked on väga oluliseks instrumendiks selleks, et ka kohalikul tasandil anda majanduslikke impulsse kohaliku majanduse arenguks. ja seetõttu mm, on need väga olulised ja äh, kui me nüüd de facto või de jure eh, problemaatikat vaatame sellega seoses, eh, mida eh, esimene kõneleja mm, ka mainis, siis tekib küsimune de facto jah, võib äh, kõik toimida, aga kas de jure äh, selle avalike hangete kontekstis on meil äh, mingisugune asi, millega Euroopa kohalikule tasandile anda võimalus edasi liikuda. ja teine aspekt, USA ettekanne oli minu arvates väga huvitav. kuid mul on siiski üks küsimus. kui USA osariigid ja kohalik tasand äh, ei ole kaasatud sellisesse föderaaltasandisse, siis äh, mil määral äh, võiks de jure muudatused muuta de facto seisukohti ja olukorda, aitäh! Well, thank you to um, our speakers. suur aitäh! Ähm, avalikud hanked Äh, on valdkond, kus meil on väga palju potentsiaali, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning äh, nendes läbirääkimistes on, äh, on meil väga palju ära teha. suur aitäh kõigi nende ettekannete eest, mis täna hommikul peeti. mina esitaksin oma küsimuse kõigepealt komisjonile, mida nemad arvavad praegustest ettepanekutest, kas on võimalik ka nende põhjal midagi ette võtta meie väga julge USA osaleja rääkis siin väga huvitavalt näidete varal, milline on riigiabipoliitika USA-s. aga ma ootaksin, aga ma tahaksin tänada ka doktor Tavat, kes rääkis läbipaistvusest. Euroopa Liit oleks pidanud selle nädala esmaspäevaks avaliku hangete direktiivi äh, rakendama äh, kõikides liikmesriikides, ainult äh, viiskümmend protsenti liikmesriikidest on avaliku hangete direktiivi praegu rakendanud, seega mm, peaksime kõigepealt oma kodus tagama läbipaistvuse maksimumtasandil ja siis vaatama, mis mujal toimub ja kuidas siis äh, avalikke hankeid nähtavamaks muuta väikeettevõtetele, kuidas nad saaksid et leida neid portaale, kus informatsioon oleks äh, kättesaadav, see on äh, väga oluline, tahaksin kuulda äh, ettepanekuid selle kohta. suur aitäh, Emma, palun! suur tänu, härra esimees, ka minupoolsed õnnitlused kõikidele külalistele ja tahaksin esitada küsimuse igale ühele. härra Jukins, Ameerika Ühendriigid on turumajandus, kus valitseb vaba konkurents, siis kuidas on võimalik, et seal on sellised seadused, mis kaitsevad äh, sisemaist tööstust? nii et kas siis tõesti Ameerika Ühendriikide lobistidel on nii suur jõud ja nad ei võimalda poliitikutel teha otsuseid vastavalt äh, põhimõtetele, mille eest nad seisavad. edasi, proua Tavaar, jah, te selgitasite oma seisukohti väga selgelt, olen täiesti nõus, aga tuleb ikkagi rääkida valitsemistavast ka nende projektide elluviimisel ja siin on väga suured puudujäägid, kuidas tõustada kontrolli, kuidas garanteeritakse, et see projekt on selline, nagu ette nähtud ja peab selgelt välja ütlema, millised ettevõtted normidest kinni peavad ja millised mitte ja seda ka elluviimise faasis. ja edasi viimasele külalisele ma olen vägagi nõus sellega, mida teie ütlesite. minu kodumaal on kõikidel ettevõtetel äh, õigus ka edasi kaevata hankeotsus, aga minu kogemustele vastavalt on tegelikult väga äh, raske see, et oleks tagatud läbipaistvus kõikides aspektides iga hankes osaleja puhul. suur tänu. ka minul on äh, kaks küsimust. üks asi on see, millest ma aru ei saa, kui ma kuulan seda, mida majandusringkonnad räägivad, nimelt äh, mil määral avalike hangete turgudes äh, Äh, saavad äh, kasu äh, VKE-d, kui suurel määral siis? minu kogemus Saksamaa kontekstis sest et ma olen kaasatud olnud regionaaltasandi hangetesse, et sageli peavad Äh, on äh, ka probleeme ja mitte sellepärast, et äh, on läbipaistvust puudus, vaid et VKE-del ongi teatud ähm, raskusi Ähm, võrreldes suuremate ettevõtetega ähm, osalemisel avalike hangete lepingutes ja seetõttu on minu jaoks väga oluline just statistika, kuidas avalike hangete valdkond on muutunud, sellepärast et Euroopas on meil hangete turud olnud avatud juba pikka äh, aega ja teine asi Äh, kus me peame veidi rohkem järele mõtlema ja seda ka mainiti siin ka. Äh, me Äh, äh, seome avalikke hankeid äh, kulude vähendamisega, jah, see kõik on õige, kuid avalikel hangetel on ka muid kriteeriume, näiteks sotsiaalsed, ökoloogilised, töötajate õigusi puudutavad aspektid peavad ka sellega kaasatud olema. ehk siis mitte ainult kuluküsimus ei ole siin oluline selles majanduslikus protsessis, oluline on see, et me tahame väärtustepõhiselt tegutseda ja jätkusuutlikku arengut tagada ja selle, selles kontekstis on avalikud hanked väga hea võimalus, kuidas seda kõike edendada ja tagada, aitäh suur aitäh ka, mina tahaksin tänada kõiki eh, ettekandjad nende ettekannete eest, ma arvan, et me oleme kuulnud ära väga huvitavaid vaatepunkte, mis loodetavasti on Euroopa Komisjonile kasulikud eh, eesootavatel läbirääkimistel. minu jaoks oli huvitav eh, proua de Grooti ära kuulata ja ma olen täiesti nõus teie seisukohtadega, et VKE-d peaksid olema TTIP kontekstis väga olulised me oleme siiani kuulnud, et ainult suured tootjad saavad TTIP-st kasu. võib-olla oleks võimalik teil rääkida veidi põhjalikumalt sellest, milline on praegune olukord äh, VKE-de kontekstis USA turul. kas teil on mingeid arvnäitajaid selle kohta, kui äh, suurel määral nad on äh, valitsuse hangetesse kaasatud? aitäh. proua Ford ja ma teen ka omalt poolt väga kiiresti. digitaalne tööstus, me tahame ju mm, vaadata ka kiiresti kasvavaid tulevikutööstusi. Äh, siin räägiti äh, IKT standardiseerimisest äh, Eh, ja ISO standardid on siis Euroopas eh, ja USA on kasutusele võtnud NIS standardid. kas sellega seoses me eh, standardiseerimisprotsessi tekitame tõkkeid, mis tulevikus võivad probleeme põhjustada? ma tahaksin selle teema kontekstis saada kommentaare digitaalse sektori kontekstis Mm, mida see kõik tähendab Euroopa tootjatele, me peame tegema koostööd standardide koha pealt, sellepärast et äh, meie ju praegu oleme ka üle vaatamas oma standardiseerimisprotsessi ja selle tõttu on teema väga kiireloomuline. suur aitäh, ütleb härra Lange, minul on ka üks küsimus, proua Taava mainis, äh, et kakskümmend viis protsenti äh, on seotud ka korruptsiooniga, kas Euroopa Liidu ja USA suhetes on äh, avalike hangete valdkonnas korruptsiooniprobleeme ja ma arvan, et äh, see küsimus on tegelikult suunatud kõikidele meile, meie kolmele eksperdile ja nüüd me oleme valmis vastusteks ja kõigepealt annan sõna Äh, proua de Grootile, alustame siis seekord vastupidises järjekorras äh, sõnavõtu järjekorrale. suur aitäh, lugupeetud esimees. minule on suunatud siin olnud kolm küsimust. kõigepealt äh, lepingute nähtavus. kui nähtavad on avaliku hanke lep-, kokkulepet ähm, VKE-de kontekstis ja see teema tuleb VKE-de peatükil kaasata. Ähm, ja me oleme seal peatükis äh, äh, sellest ka rääkinud, komisjon on tulnud välja ka ettepanekuga ja seetõttu ähm, peaks olema avalike hangete kuulutusi võimalikult lihtne VKE-del üles leida. meil on veebileht Euroopa Liidu poolelt sellega äh, seoses juba, ma ei tea, kas selline lihtne lahendus on ka USA poolel juba olemas, aga ja ma arvan, et äh, see olemasolev äh, lahendus, mis on väga hea, tulekski äh, MEGAE peatüki TTIP-sse ka sisse panna. teine küsimus, läbipaistvus ja see, kuidas VKE-d kvalifitseeruvad lepinguteks, näiteks G-Cloud on väga oluline kvalifitseerimise eelsel, ähm, eelses faasis. see võimaldab ühe korra ainult esitada andmeid, mitte kakskümmend kolmkümmend korda ja see annab võimaluse esitada ainult vajalikke andmeid. Ähm, äh, me räägime siis kvalifitseerimiseelsetest detailidest, mida siis peab edastama ja viimane küsimus, olukord USA-s, VKE-d ja hanketurg. Äh, mul ei ole selle kõige kohta konkreetseid arvnäitajaid ma tean, et USA-s äh, eksportivad vähem VKE-sid kui Euroopas, Euroopas on see umbes äh, veerand, äh, aga USA-s on näitajad palju väiksemad, viis kuni kümme protsenti ainult Ähm, oluline on tagada see, et VKE-d äh, saaksid võimalikult palju kasu TTIP-st, selleks et hangete turg oleks ka avatud, aga päris täpseid arvnäitajaid mul ei ole, ma võin need teile hiljem edastada. suur aitäh ja nüüd äh, professor Jan Kits, palun. ja suur aitäh, proua McLachini küsimus tegelikult äh, ei olegi hanketurul äh, olla ra äh, raske olla äh, kaubanduse pooldaja. jaa ei ole olla minu äh, hankekogukonnas äh, kaubanduspooldaja äh, föderaaltasandil on umbes sada tuhat inimest, kes tegelevad äh, hangetega ja nad on väga missioonitundelised inimesed äh, ja ja näiteks äh, Kaitseministeerium on siin oluline mängida, mäng-, osapool äh, äh mm, ja äh, mis puudutab läbipaistvusküsimust, siis see, mis puudutas Slovakkiat, siis äh, Ähm, ja meie kasutame ka seda näidet läbipaistvuse näitena USA-s, see on väga hea näide. Äh, föderaaltasandil on läbipaistvusega asjad olnud päris head. Äh, üks valdkond, kus on olnud probleeme, on äh, raamlepingud USA-s ja üks eesmärge järgnevatel aastatel on tagada ka täielik läbipaistvus raamlepete raames föderaaltasandil raam, Äh, ja me räägime juba saja kahesajast, kolmesajast miljardist ähm, dollarist ja seetõttu on äh, siin valdkonnas äh, täielik läbipaistvus väga oluline. osariigi ja kohalikul tasandil on väga keeruline föderaaltasandil sundida neid allpool olevaid tasandeid täielikule läbipaistvusele. ma olen teinud selles valdkonnas tööd Ehm, aga see on väga keeruline ehm, kohalik tasand on väga mm, vaenulik föderaaltasandi äh, suhtes ja seetõttu on minu töö olnud väga keeruline. ja mm, me oleme äh, püüdnud äh, sundida kohalikke tasandeid olema rohkem Äh, läbipaistvaid, äh, kuid demonstratsiooniga seoses äh, muutus sellele raskemaks, meil me püüame seda olukorda nüüd parandada ja veel üks asi, millest eurooplased peavad olema teadlikud, on see, et kohalikud tasandid ja osariigid teevad ka koostööd, see on kõik mm, väga ähm, oluline, aga seda tasandit on väga keeruline näha ja märgata ähm, kasutatakse nii-öelda koostöö põhinevaid äh, oste ja hankeid, äh, seda on väga oluline silmas pidada ja see tuleb ka läbipaistvaks muuta. Ähm, siin küsiti ka, et miks USA on nii protektsionistlik, kui tegemist peaks olema ju vabakaubandusel põhineva turuga äh, ja mm, eurooplased toovad äh, näite selle kohta, kui tore oleks see, kui äh, turud avaneks ja kui palju kasu see tooks, aga Äh, mm, ja mina äh, sõidan sageli rongiga, mis äh, valmistati seitsmekümne kaheksandal aastal, see on väga ebamugav, see paneb mu selja valutama. nii ähm, et meil on tõesti probleeme. Ähm, aga kui, kui me räägime sotsiaalmajanduslikest ja ökoloogilisest nõuetest, siis ähm, Ehm, meie seadusandlus on eh, siin valdkonnas väga keeruline, sageduses on kohtuvaidlused eh, ja nii edasi, aitäh. suur tänu. ja väga lühidalt võtan läbi kaks teemat, mis on minu arvates kõige olulisemad, korruptsioon ja läbipaistvus. kas korruptsioon on samasugune Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja mujal maailmas? ja enamasti öeldakse, et kui on tegemist lepinguga, siis on ju võimalus ka korruptsiooniks, nii et see on täiesti inimlik, ka äh, lepitakse eelnevalt kokku äh, pakkumistes ja kui olulist on suu-, äh, suurte hangetega, siis on neil ette juba niisugune info teada, nii et kuidas korruptsiooni vältida läbi läbipaistvuse e, e-hangete äh, nii et kui vastutus läheb teenusepakkujale üle, siis tegelikult äh, enam ei, mitte ei otsusta need inimesed, kes otsustavad. nüüd äh, tegelikult on raske üldse aru saada, mis asi VKE Ameerika Ühendriikides ongi, see oleneb äh, sissetulekutest, töötajate arvust, struktuurist, vähemasti Euroopa Liidus on meil siin selge töötajate arvu kriteerium, nii et on selgem see, kes, milline ettevõte on VKE, milline mitte, aga sellega piirduksingi ja läbipaistvust on võimalik äh, tagada igatepidi, ilma et üldse, üldse mingisugust lepingutki oleks. selge, suur aitäh ja ettekanded lähevad ka IMCO ja INTA komisjonide veebilehtedele üles ning ma sooviksin saada ka teiste külaliste kõned, ettekanded, et saaksime ka need sinna üles panna. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Schlegelmilkil, kes on juba tuntud külaline INTA komisjonis, tema on kaubandusdirektoraadis, kes vastutab investeeringute, intellektuaalomandi ning avalike hangete eest. nii et äh, terve hunnik äh, selliseid äh, põletavaid teemasid, palun, teil on sõna. suur aitäh alustuseks tahaksin tänada kahte esimeest selle kuulamise korraldamise eest, tõesti väga põnev teema, nagu te ettekannetest ka nägite. mina tahaksin teile pakkuda Euroopa Liidu poolse läbirääkija arusaama sellest ja rääkida ka mõnedest muudest teemadest ning asetada kogu selle teemaga konteksti. räägin kolmest peamisest väljakutsest, ligipääs turule, mis toimub Ameerika Ühendriikides osariigi tasandil ja räägiksin ka nendest reeglitest, mida te mainisite ja vastan ka mõnedele küsimustele. läbirääkimised hangete küsimuses Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ei ole kindlasti uus teema, me oleme juba üle kahekümne aasta seda teemat arutanud, kuidas pakkuda rohkem võimalusi ettevõtetele, et turgudel see hanked te ütlesite, kujutavad umbes kaksteist kuni viisteist protsenti SKT-st, turu suurus on äh, veidi äh, segane, sest et äh, oleneb sellest, mida sinna sisse arvestada, aga nii ehk naa on see väga suur turuosa, nii et me tahame siin ju tagada mastaabisäästu ja avaliku raha mõistliku kasutamise. ei ole ka saladuseks see, et äh, me oleme pikka aega juba öelnud, et Euroopa Liidus on vähem tõkkeid kui Ameerika Ühendriikides. kogu protsess sai alguse sellest, et me mõistsime, et midagi tuleb teha. töörühm, kes alustas TTIP läbirääkimistega, ütles ka väga selgelt välja, et eesmärgiks oli suurendada äh, ettevõtete võimalusi, parandada äh, ligipääsu avalikele hangetele, seda kõikidel valitsemistasanditel ja seda vastavalt võrdsele kohtlemisele nii et äh, võrdsev kohtlemine tähendab, et ei mingisuguseid äh, eeliseid mitte kellelegi, mingit äh, ettevõtte soodustamist ja võrdne ligipääs turgudele üldiselt. nüüd ligipääs turgudele, see on probleemiks, jah, ettekannete sellest rääkis, et Buy America näiteks, see ei võimalda ettevõtetel, kes tahavad oma tooteid kuskil müüa seda teha, teevad nende elu väga keeruliseks. ja siis öeldakse, et Euroopa Liidu ettevõtetele, et teil pole mõtet kurta, sest et te nii ehk naa saate need kiirrongide lepingud endale, aga see ei räägi sellest, et lõppkokkuvõttes peab siin läbima terve kadalipu selleks, näiteks California raudteeerand, mida siin mainiti, siis mitte ei pea äh, raudteeronge ainult Ameerika Ühendriikides ehitama, vaid ka kõik need osad tuleb ehitada seal, nii et äh, näiteks kui me vaatame kas või mootorit, siis äh, ja terve tarneahelat, siis tähendab seda, et terve tarneahel tuleb struktureerida vastavalt äh, Ameerika reeglitele. ja nüüd on siis võib-olla siin sada erinevat komponenti ja nendest, nende jaoks tuleb saada siin seitse-kaheksa erinevat erandit, sellepärast et Ameerika Ühendriikides neid leida ei saa, nii et isegi kui leping endale saada, siis ei tähenda see, et need tõkked kuhugi kaoksid. ja veel üks punkt, mida siin ei ole mainitud, on kõrvalejätmine kakskümmend kolm protsenti lepingutest lähevad automaatselt Ameerika Ühendriikide VKE-dele. nüüd siis jah, VKE-de jaoks peab midagi tegema, aga kas on siis põhjendatud see, et siin jällegi diskrimineeritakse ja miks siis teisel pool Atlandi ookeanit olevad VKE-d jäävad sellest välja, sest et meie siin Euroopa Liidu hangetes ei jäta välja ju Ameerika Ühendriikide VKE-sid. ja see väga oluline teema VKE-de kontekstis, edasi jah me ei räägi siin mitte mingisugusest aegunud üheksateistkümnenda sajandi mõttest, meil on uued seadused föderaaltasandil ja algatus tuleb enamasti kongressist, aga ka mujalt ja ka osariikides. New York, New Jersey, mõned näiteid, mõned näited sarnastest teadustest ja siis tegelikult nad soovisid, et uusi reegleid nad ei soovi, nii et ka osariikide tasandil pigem, pigemini eelistatakse Ameerika ettevõtteid. see on peamine väljakutse. nüüd teine oluline teema meie läbirääkimistes on, et mis saab selle osariigi tasandiga, see on juriidiline probleem, sest et äh, föderaaltasandil ei saa lihtsalt osariikidele midagi hangete osas peale suruda, nii et täiesti teistsugune olukord kui siin Euroopa Liidus. nii et see põhimõtteliselt tähendab seda, et me peaksime paluma igal väiksel külal Euroopa Liidus samu reegleid järgida. rahvusvahelistes hangetesse osakaal eriti suur ei ole, aga siiski WTO-s on kolmkümmend seitse osariiki reeglitega liitunud. ja siis on veel sellised hangete eelsed aspektid härra Jugins ka rääkis sellest, et lepitakse juba hanke eeselt tegelikult ettevõtete vahel kokku, nii et see kõik on väga läbipaistmatu. ja nüüd lähen otseselt reeglite juurde. üks probleem seisneb selles, et ei ole mingisugust läbipaistvust selles osas, mis osariigi tasandil toimub, ei ole mingisugust keskset andmebaasi, nagu näiteks teed andmebaas Euroopa Liidus, et meie eesmärgiks läbirääkimistes on alustadagi sellest ideest ja vastupidiselt sellele, milline mulje siin jäänud on, siis tegelikult läbipaistvus ja reeglid on üks peamisi eesmärke läbirääkimistes. me soovime midagi sarnast Ameerika Ühendriikides, mingisugune keskne andmebaas või siis mingi portaal, kus info hangete kohta üleval oleks, sest et tihtipeale isegi ei tea, kus kõik toimub ja me ei räägi mitte ainult läbipaistvusreeglitest, vaid ka muudest reeglitest, kas on võimalik esitada kaebuse, eh, mida peab tegema selleks, et üldse saaks oma pakkumise teha ja nii edasi. siin on üks väga oluline küsimus, kas üldse hanked on avatud ka Euroopa Liidule või mitte, see saab alguse sellest, et siin kasutatakse palju riigi raha. ja kui osariigid näiteks rakendavad ellu uusi infrastruktuuriprojekte, siis või ka näiteks ähm, reoveesüsteeme või mis edasi, mis iganes, siis äh, tuleb see raha äh, ikkagi ametitest föderaaltasandil kuid samal ajal nad ei saa küll föderaaltasandil jah, reguleerida seda, kuidas hanked toimuvad osariigi tasandil, kuid siiski nad saavad sellele rahale panna külge tingimused. ja tegelikult see ongi vastuseks osadele soovidele. väga suur saavutus oleks juba see, kui föderaaltasandi reeglid ütleksid, et ei, te ei saa lihtsalt äh, rakendada ellu Buy America või mingisuguseid muid põhimõtteid hangete puhul. nii et see oleks nagu selline riigiabi reguleeriv süsteem, sest et lõppkokkuvõttes on tegemist ju riigi toetustega. ja kolmas küsimus jällegi reeglid föderaaltasandil, ligipääs turgudele ja muu selline edasi, siis veel see valitsemistava teema ka meie komisjonis äh, näeme seda kui maksumaksjate ja tarbijate raha äh, kulutamise küsimusena, nii et lõppkokkuvõttes selline hangete läbiviimine on kallim, aga see ei tähenda, et me nüüd hakkaksime kahtlema, kas keskkonnanormides või sotsiaalnormides, kui see ei diskrimineeri, siis ei ole mingeid probleeme, me ei räägi siin näiteks muudest eesmärkidest nagu keskkonnamärgistus või midagi muud, siin oleme me väga avatud seisukohal, me ei usu, et kaubandusläbirääkimis, rääkimistes peaks rääkima nendest muudest eesmärkidest ja kui me räägime ligipääsust turule, siis me ei pane küsimärgi alla muid poliitilisi eesmärge, olgu need keskkonnaalased või sotsiaalvaldkonna omad mul oli vist kümme minutit ja viimase kahekümne sekundiga üritan siis vastata mõnedele küsimustele ja teen seda väga kiirelt. räägiti näiteks Kanada kaudu reeglitest kõrvale hiilimisest, sest et Kanadaga on meil väga kaugele ulatuv kokkulepe turule ligipääsu osas, nagu meil on näiteks Šveitsi ja muude riikidega. aga tegelikult on sellised võimalused üsnagi vähesed, sest et me ei räägi mitte pakkuja asukohast, vaid sellest, kus teenust pakutakse, sest et kui seda nüüd kuidagi Kanada kaudu teha, siis see midagi ei lahenda. edasi kabotaaži küsimus siin on üks tehniline aspekt kabotaaži osas, me räägime sellest, et kes teenust pakub ja mitte kelle laeval. Euroopa Liidus on kabotaaž täiesti olemas, kuid suur erinevus selles, kuidas see toimub Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja näiteks Ameerika Ühendriikidega, loomulikult ei ole Euroopa Liidus siin kuigi palju kabotaaži võimalusi, sest et distantsidki pole nii suured. aga hankereeglite puhul me ei räägi mitte teenuse pakkumisest, siis äh, näiteks ähm, praamidest või jäälõhkujatest nii edasi, mida ostab riik, vaid sellest, kas see laev peab olema siis Ameerika, sõitma Ameerika lipu all või mitte. siis on see probleemiks härra Kaspari küsimusele vastus, ta rääkis avalikest teenustest, jah, olen teiega täiesti nõus, me peame olema kindlad, et hangete kontekstis me ei räägi mitte sellest me räägime, me ei räägi mitte teenustest, mida riik pakub, vaid teenustest, mida teenusepakkuja pakub, nii et kes saab teenust pakkuda nii et kas äh, avalikke hankeid saab korraldada, need peavad olema näiteks ähm, liikmesriikide ähm, ja omavalitsuste vahelised teenused, mis sinna alla ei käi ja riigi pakutavad teenused samuti mitte. nii et siin ei kehti ka meie endi äh, hankereeglid, nii et äh, nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. veel üks küsimus härra Kasparilt rääkisime mahust ja jällegi jõuame tagasi statistika ja läbipaistvuse juurde, mille üle ka peame läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. ei ole lihtsalt mingisuguseid andmeid hea, kui üleüldse saame andmeid selle kohta, kui palju lepinguid äh, on, aga kus ja mis teenuseid pakutakse või mingisugune ülevaade tarneahelast ja seda ei ole meil üldse. meil on loomulikult omaenda äh, Äh, arusaamine sellest, aga selle kohta ei ole mingeid selgeid andmeid, meil on vaid äh, agregaatandmed äh, Ameerika Ühendriikidest ja mingisugune elektrooniline andmebaas, kus me saame siis veidi parema ülevaate. kui ettevõtetelt küsida, et milles ta probleem, milles probleem seisneb, siis nad ei räägi mitte statistikast, vaid konkreetsetest reeglitest ja sellest peaksimegi rääkima me ka läbirääkimistest edasi veel kaks punkti härra Vinklerile vastuseks. seda ei puuduta mitte viisasid, see ei käi kaubandusläbirääkimiste alla. alati, kui võimalus avaneb, siis palume Kanadal edasi liikuda veel viisaküsimuses osade liikmesriikide puhul, aga see ei ole siin peamine. nüüd äh, Emma McClarkin ja ja hangete küsimus ja üks küsimus, millele ma siis ei vastanud, aga milles, milline küsimus see oli? jaa, okei okay., this is again maybe trade issue of course as a commission official I am komisjoni ametnikuna jah, tegemist on kaubandusküsimusena ja ka kindlasti Grove peadirektoraadi kolleegid sellega tegelevad. aga kui hästi seda ellu rakendatakse, jah, ma arvan, et hästi, aga ma ei ole selles küsimuses ekspert. suur aitäh teile. Te vist lendate peagi juba New Yorki kolmeteistkümnendaks läbirääkimiste vooruks, nii et palju edu teile selles töös, et meie seisukohad ameeriklasteni jõuaksid ja nüüd oleme jõudnud oma kohtumisega ühele poole ja sõna on veel IMCO raportööril, Tiita, palun. Very briefly ma, äh, madam. suur aitäh, ma teen väga lühidalt. Äh, ma arvan, et täna arutasime TTIP-i läbirääkimiste põhi, põhilist osa. Äh, kuulsime väga huvitavaid seisukohti, mõtteid selle kohta, mida võiks läbirääkimistel teha selleks, et tulemusi saavutada ja minu üks esimesi järeldusi oli see, et me peame mõtlema, kellele me saavutame tulemusi. Äh, räägiti, et VKE-d peaksid olema TTIP-i esimesed kasusaajad ja me tahaksime läbirääkijaid nüüd kannustada, et nad tõesti USA partnereid ka kutsuksid üles VKE-sid arvestama nii Euroopas kui ka USA-s on VKE-d Äh, olulised äh, osalised majanduses ning äh, nad mõjutavad ka digitaalmajanduse kasvu. et meie teine mõte oli see, kuidas tulemusi saavutada ligipääsul avaliku hanget, avalike hangete turule, ma arvan, et siit koorus välja, et me peame saavutama ligipääsu kõigil tasanditel äh,, föderaaltasandil, liikmesriikide tasandil ja me peame partneritega kõnelema sellest. samuti tahaksin Euroopa Liidu läbirääkijatele öelda, et kui neil tõesti õnnestub USA partneritel äh, selgitada, et riigiabipoliitikast tuleb ainult kolm sõna ära muuta, siis on juba väga suur edasiminek saavutatud Euroopa Liidu ettevõtetele loodan, et läbirääkimiste käigus äh, jõutakse äh, tõesti seatud auahnete eesmärkideni ka avalike hangete valdkonnas ning äh, olukord muutub oluliselt ka Euroopa ettevõtetele. suur aitäh ja nüüd ma tahaksin TTIP raportöörina sõna võtta kõigepealt äh, suur aitäh meie külalistele, meie ekspertidele, nüüd on meil palju mõtteainet. ma arvan, et me oleme käsitlenud ühte kõige olulisemat, kõige raskemat probleemi läbirääkimiste käigus ja kui nüüd aus olla, meil on olnud mitmeid probleeme, millest on avalikult räägitud, aga avalikud hanked on väga tähtsad Euroopa Liidu jaoks ja kui me räägime ka eh, läbirääkimisprotsessist, siis mingit edasiminekut ei ole toimunud viimase kolme aasta jooksul ning eh, oluline on see, et me mõtleksime, kuidas edasi minna. Eh, või siis ütlemegi, et matame asja maha, äh, niikuinii lähiajal tulemust ei saavuta. oleme kuulnud siin mitmetest takistustest täna hommikul, rääkides just erinevatest tasanditest, föderaaltasandist, äh, osariigi tasandist, äh, föderaalvalitsusest eraldavatest, eraldavatest vahenditest ja sellest, kui palju erinevaid instantse on protsessi kaasatud. meil on vaja korralikku statistikat ning loomulikult avalike hangete puhul äh, tuleb äh, käsitleda ka äh, poliitilisi probleeme, rahandus, sotsiaalpoliitika, keskkonnapoliitika kõiki neid valdkondi tuleb terviklikult käsitleda. tuleb koordineeritult läheneda, nii et äh, saavutada äh, tulemusi eelkõige meie VKE-dele, aga kõigile töötajatele, ettevõtjatele, töövõtjatele. leping tooks kasu kõikidele osapooltele mitte ainult äh, vastaks mingisugustele kitsastele majandushuvidele. ma arvan, et äh, arenguruumi on võrreldes tänasega USA poolel ja Euroopa poolel ja mina äh, olen küll praegu optimistlik. loodan, et läbirääkijad leiavad võimaluse edasisteks kõnelusteks ja juulis ei ole vaja otsustada, et enam sellega ei tegele. igal juhul tahan soovida läbirääkijatele palju jõudu järgmiseks vooruks. suur aitäh, kui lubate mul ka kokkuvõtte teha, suur aitäh kõigile, kes koostööd tegid, avalike hangete peatükk on sisemaa, eh, sisemaa turukomisjoni jaoks väga tähtis. me teame see, et seda, et kogu TTIP-i läbirääkimiste toetuseks äh, peame olema võimelised näitama, et äh, leping toob kasu Euroopa ettevõtetele ja äh, mul oli hea meel, et Väikeettevõtete Föderatsioon rääkis siin ka sellest, millist kasu võib läbipaistvus TTIP-i kaudu tuua VKE-dele Ähm, huvitasid ka teise paneeli äh, mõtted, kuidas kasutada ära näiteks digitaalsektorit ja, ja tuua see eeskujuks teiste äh, piiriüleste hangete arendamiseks TTIP-i kaudu. nüüd me teame, et midagi äh, Ehm, mis poliitilises plaanis on välja öeldud, on raske ümber lükata. Ehm, ma tean seda ka meie oma organisatsioonide kogemusest, aga ehm, ma nüüd näen, et on olemas praktilisi lahendusi usun, mida siin räägiti, ärgem öelgem, et mäng on läbi, jätkame tööd ja vaatame, millised võiksid olla praktilised lahendused, nii et avalikud hanked tooks kasu kõigile, eriti kasvavates sektorites nagu digitaalmajandus, sest rahvusvahelist koostööd on vaja hoiame veel kõik uksed lahti ja vaatame, mida võiks ära teha nii, et Atlandi ookeani mõlemal poolel saadaks kasu avalike hangete peatükist. veel kiirelt tahaksin öelda, ruumi tagaosas on välja pandud brošüürid, mis räägivad Euroopa Liidu avalike hangete poliitikast. võib-olla parlamendiliikmed tahaksid neid kaasa võtta ja jagada neid Äh, oma koduriigis, et äh, siis praktikud saaksid äh, lugeda, kuidas need hanked praktiliselt välja näevad. mina tean oma kogemusest, et koh-, koha peal on väga suur huvi niisuguste asjade vastu. võib-olla saavad need brošüürid anda vastuseid selle kohta, kuidas Euroopa Liidu avaliku hanke poliitika toimib suur aitäh kõigile, suur aitäh kõigile, kes koostööd tegid ka mõlemast komisjonist, suur aitäh koostöö eest, ütleb härra Lange ja nüüd algab kahe minuti pärast INTA koosolek üks null null kahes esimesel korrusel selles samas hoones